dokumentidel aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist ja sõna saab raportöör neljaks minutiks yes,. aitäh mul on väga hea meel selle üle, et meil on võimalus lühidalt mõtteid vahetada läbipaistvuse teemal ning alustaksin oma sõnavõttu väikese tsitaadiga ühest oma lemmiktelesaatest Yes, Prime Minister, kus Humphrey Appleby ütleb peaministrile vaba valitsus, infovabadus, me peame ajakirjandusele alati ausalt ja avameelselt ütlema seda, mida nad muidu niikuinii kuidagi teada saavad. minu arvates on see ka Euroopa Liidu institutsioonide suhtumine. kolleegid, me kõik teame, et kodanike usaldus meie vastu on äh, rekordiliselt madalal tasemel praegu on hetk, kus me peame muutma Euroopa Liidu institutsioonid läbipaistvamaks ning andma kodanikele suurema usalduse. me peame väga kiiresti töötama välja läbi, äh, läbipaistvuse kultuuri, sellepärast et Äh, pool sajandit on Euroopa integratsiooniprotsessi suunanud diplomaadid ja äh, ametnikud, kes on teinud küll suurepärast tööd, aga see kõik on minevik. diplomaatidel on äh, komme olla salatsev ja nad ei ole harjunud käituma läbipaistvalt. täna on meil aga poliitiline liit, kodanike Euroopa ning see tähendab seda, et läbipaistvus on väga oluline meie töös enne kui ma hakkaksin rääkima raporti üksikasjadest, see raport võeti vastu libe komisjonis ja läheb hääletusele täiskogul homme, peatuksin mõne sõnaga ka Rahvapartei alternatiivsel resolutsiooni ettepanekul, see üllatab mind ausalt öelda sellepärast, et, et see resolutsioon tegelikult ei suurenda läbipaistvust, vaid pigem vähendab seda. ning minu arvates on see üllatav, sest Rahvaparteis on ju saadikuid, kes tulevad läbipaistvuse ja avatusega kultuuridest, nemad on just eh,, esindavad just neid riike, kes on läbipaistvust Euroopa Liidus edendanud ja kui lugeda näiteks põhjenduspunkti C Rahvapartei resolutsioonis, siis eh, näib, et nad ei arva just eriti palju kodanike arukusest, siin öeldakse, seadusloome protsess on väga keeruline ja öö, eh, eeldab väga paljusid salajasi ja konfidentsiaalseid ettevalmistavaid dokumente ja see kõlab umbes äh, niimoodi, kallid kodanikud, ärge oma pisikest pead selle pärast vaevake, meie otsustame suletud uste taga ära, kuidas asjad peavad olema. ja siin tsiteeriksin jällegi Yes Prime Ministerit, kus äh, Bernard ütleb äh, Humphrey Appleberry kas kodanikel demokraatias ei ole õigus teada ja Sir Humphrey vastab ei neil on õigus olla teadmatuses, teadmine tähendab ainult kaassüüdlust Äh, teadmatuses on teatud väärikus. see võib tõesti televi-, televisioonis komöödia jaoks sobida, aga niimoodi me Euroopa Liidus poliitikat ei tee. nüüd, mis puudutab soovitusi, siis kõik me loomulikult äh, peame vaatama läbi äh, määruse sada neli, mille osas härra Cashman on raportöör on lubamatu, et nõukogu ja komisjon lihtsalt edusamme takistavad, teiseks läbipaistvus, peab olema reegliks ning salastamine erandiks. mulle näib, et täna on asjad vastupidi me oleme teinud äh, terve rea väga praktilisi ja pragmaatilisi soovitusi, näiteks iga Euroopa Liidu institutsioon, sealhulgas ka parlament, võiks ametisse nimetada juba täna läbipaistvusametniku. meil on äh, piisavalt ametnikke, et keegi neist hakkaks äh, tegelema selle protsessiga ja töötaks välja seda läbipaistvuse kultuuri teiseks, omades põhjalikke kogemusi kohtutegevuse vallas, arvan ma, et meil on vaja kergemat menetlust selleks, et esitada väljakutse, kui keelatakse meile juurdepääs teatud dokumendid, on absurdne, et me peame iga kord ette võtma aastatepikkuse kohtuprotsessi ning lõpetuseks meil on vaja ka paremaid menetlusi dokumentide salastamiseks ning äh, suletud uste taga kohtumiseks praegu on see menetlus üsna juhuslik, kõrgemad ametnikud otsustavad, äh, mida teha, meie soovime reegleid dokumentide salastamise kohta ja ka sõltumatud järelevalveorganid, kes seda protsessi jälgiks, aitäh. aitäh, proua Intvelt. ja nüüd annan sõna proua Kuratsa pildile mr president public access to documents is essential. Äh, avalikkuse juurdepääs dokumentidele on väga oluline selleks et kodanikud usaldaksid meid ja meie tööd see on väga oluline selleks et ületada lõhe mis meil nendega nende ja euroopa liidu vahel on kodanikel on õigus teada kuidas nende nimel otsuseid langetatakse ja meie peame vastutama nende otsuste eest kodanikel on õigus teada kuidas riigi raha eraldatakse ja kulutatakse jah, eh, Euroopa Liit tundub praegu ka ja seetõttu on just nimelt väga oluline olla avatud ja läbipaistvad. ja mul on väga hea meel, et parlament on nende on siin esirinnas, meie aru, paljud meie arutelud on avalikud, neid kantakse internetis üle, aga me peame tegema palju rohkem ja palju rohkem peavad tegema ka teised Euroopa institutsioonid ja seega ma kutsungi nõukogu, komisjoni ja teisi institutsioone üles parandama avalikkuse juurdepääsu kõikide institutsioonide dokumentidele, avagem oma uksed, kutsugem kodanikke üles rohkem osaleda, andkem neile võimaluse tunda, et nad on osaks Euroopa ühendusest, kus langetatakse nende jaoks otsuseid demokraatlikult. töötagem ühiselt demokraatlikuma ja läbipaistvama Euroopa nimel, aitäh! aitäh, proua Kuratsa Pilt ja nüüd härra Cashman, palun aitäh, president, ka mina tahaksin avaldada tunnustust Sofile suurepärase töö eest. Äh, mul on väga hea meel, et äh, see jätkab minu tööd. ning äh, vaatamata sellele, et parlament tegi suuri kompromisse, on minu raport endiselt nõukogus toppama jäänud. aga ma arvan, et Sofi raport läheb isegi kaugemale see raport saadab tõesti sõnumi äh, nõukogule ja komisjonile, et parlament äh, pigem ei kavatse järgi anda, vaid otse vastupidi, suurendab äh, nõudmisi demokraatia ja avatuse järele. ja sugugi üllatav ei ole, et mõned Rahvapartei liikmed on üritanud seda raportit õõnestada ja ka minu raportit. sellepärast, et me vajame rohkem läbipaistvust, mitte vähem läbipaistvust tahaksin öelda neile ja proua Sommerile eriti, mida te kardate, mida, äh, mida on karta, kui kodanikud on meie tööst rohkem teadlikud ja kui te kardate demokraatiat, siis palun loobuge sellest ametist ja leidke endale uus töö. sellepärast, et demokraatia tähendab aruandekohustuslikkust ja tahaksin lõpetuseks öelda, et me peame vaatama ühte probleemi, mida me ette ei näinud Äh, koorem, mis on vabaühenduste õlul, kui nad peavad pidevalt nõudma dokumente ja ei saa seetõttu oma tööd korralikult teha, nii et soovitan seda raportit äh, parlamendile ja palun lükake alternatiivne resolutsiooni eelnõu tagasi, sellepärast et see ei lähtu demokraatia huvidest, aitäh. minister. Äh, suur tänu. suur tänu, härra Kašman ja nüüd on sõna proua Suetsel. suur tänu. tõepoolest, kodanike usaldustunne on väga madal ja sellepärast on meil vaja läbipaistvust. aga nii palju, kui mina tean, liikmesriikides on reeglid, mis puudutavad eh, õigust eh, juurdepääsuks informatsioonile. kodanikel peaks olema juurdepääs võimaldatud kõikidele dokumentidele, ma loodan, et niimoodi on liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu tasemel ning eh, tõepoolest niimoodi meie kodanikud jõuavad kõikide seaduste juurde, nad peavad teadma, kuidas me kulutame raha, nad peavad teadma, mm, kuidas neid informeeritakse. meil on, kui me inimesi rohkem informeerime, siis nad on ka rohkem kaasatud meie tegemistesse. mina tahaksin äh, kutsuda kõiki üles hääletu-, hääletama tulema, ma loodan, et nad seda niimoodi teevadki ja sellepärast aitab kaasa asjade käigule suurem läbipaistvus. härra Kelly, eh, juhataja, tegemist on meeldiva eh, teemaga ja tõepoolest eh, avalikkus tahab saada infot, nad tahavad läbipaistvat juurdepääsu valitsuste tegemistele ning nad tahaksid, et nendele antakse informatsiooni meelsasti. aga Eh, see puudutab ka kõigepealt seda, kuidas meie teeme oma tööd parlamendis, see puudutab teisi institutsioone. Sofi tegi oma töö väga hästi ja siin nimetati Rahvaparteid. Eh, loomulikult olen ma lugenud nende kommentaare, aga eh, tundub, et te tahate teha vahet, vahet juurdepääsule dokumentidele, juurdepääsule menetlustele ma arvan, et seda teemat peab veel arutama. ja kui me jõuaksime kokkuleppele eh, terves meie kojas, siis eh, eh, suureneb dokumentide arv, mida meelsasti kodanikele antakse. suur tänu. ja nüüd härra Pitsula. transparentnost rada i rezultata tijela javne uprave te javna dostupnost informa-. läbipaistvus avalike ametite töös on oluline, sellepärast et niimoodi pareneb, eh, pare-, paraneb eh, suhtlus kodanikuga, eh, töö muutub tõhusamaks. kui me räägime aga me peame olema ka ettevaatlikud, et juurdepääs dokumentidele ei kahjustaks era, õigust eraelule. ma arvan, et me peaksime kaotama paljud eh, mittevajalikud reeglid. Neil on vaja ehitada üles ühiskond, eh, kus kodanikud on haritud ja hästi informeeritud selleks, et eh, nad saaksid teha informeeritud otsuseid. Neil on vaja läbipaistvamat süsteemi ja meie toetame niisugust ühiskonda. härra Tomasic proua Tomašitš. suur tänu, mina toetan seda raportit sellepärast, et mulle tundub, et läbipaistvuse osas mingeid kompromisse teha ei saa. avalikud institutsioonid, parteid, kõik see, mis neid puudutab, peab olema avalik, nende rahastamine, nende toimimine, aga tegelikult on irooniline, et parlament eh, püüab vastu võtta eh, oma algatuslikku resolutsiooni kaks nädalat pärast seda, kui eh, parlament hääletas artikkel saja neljakümne seitsme laiendamise poolt, ma räägin siin kodukorrast, mis hõlmab Horvaatia Eh, keelsetele eh, dokumentidele juurdepääsu horvaatia keeles. praegusel hetkel on Horvaatia kodanikud eh, jäänud kõrvale. peab tegema kõik, mis võimalik, et Horvaatia kodanikud saaksid omakeelset teavet Euroopa Liidu tegemiste kohta. ja nüüd proua Sommer. Herr Präsident härra president, ka Rahvapartei soovib rah-, äh, läbipaistvust, me oleme alati selle eest head seisnud, kuid läbipaistvus peab lõppema seal, kus on ohus andmekaitse ning proua Intvelt, te ju äh, äh, soovite samuti kaitsta andmekaitset, teie raportis näeme me sedasama, mida härra Cashman on soovinud aastaid juba läbi suruda, kuid mis ei ole õnnestunud, härra Cashman lahkub parlamendist, kuid minu arvates selles valdkonnas tuleb edasi liikuda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 juurdepääsu dokumentidele selle menetlusega, mis asja puudutab ning seadusandlik menetlus on keeruline tõepoolest ning selles on ka niisugune faas, mida igal astmes ei ole vaja avada, see puudutab just kolmepoolseid kohtumisi, ilmselt raportöör ei ole kunagi osalenud kolmepoolsetel kohtumisel. vastasel korral te teaksite, et kui te pääse, avaksite juurdepääsu nendele dokumentidele, siis te avaksite selle juurdepääsu lobistidele. Teie soovite, et isikuandmeid ei kaitstaks. Eh, soovite avalikustada konkurentsi eh, seisukohast olulisi eh, dokumente, soovite avaldada haldusdokumente. see läheb lihtsalt liiga kaugele ning see ohustab ka haldusasutuste ametnike isikuandmeid Äh, äh, te soovite absoluutset avalikustamist, te üldse ei soovinud rääkida Rahvaparteiga, vastupidi, te soovisite domineerida kolleegide üle, äh, kolleeg Cashmani üle, kes tegelikult selle raporti koostas, seetõttu Rahvapartei on koostanud oma resolutsiooni, mis vastab meie seisukohtadele, suur tänu. proua Sommer, kas te Äh, võt-, kas te olete valmis vastama proua Intvelti küsimusele, jah? palun well,. kõigepealt mina ei ole üldse õnnelik selle üle, et härra Cashman eh, läheb parlamendist ära, ta on teinud aastate vältel väga suurepärast tööd ja mis puudutab eh, Rahvaparteid, siis ma eh, toetan paljusid teie muudatusettepanekuid, aga minu küsimus on, kas teie ei arva, et kodanikud ise on kõige paremad otsustajad, millist informatsiooni nad peaksid saama, millist informatsiooni nad ei peaks saama, mikspärast teie Eh, olete niisuguse avatuse vastu? praegusel hetkel paistab, et ikkagi reegliks on salastamine. ma tean, ma olen käinud kolmepoolsetel kohtumistel, ma olen eh, kohtus olnud. kas teil on aga näiteks eh, aimu, kuidas toimub töö kohtus? palun vasta kolleegil, ich bin seit 15 eh, proua kolleeg, ma olen siin parlamendis juba viisteist aastat töötanud ning ma olen osalenud ka kõige keerulisematel kolmepoolsetel kohtumistel, eh, milles eh, lobitöö oli väga-väga suure kaaluga ning seetõttu ma tean, millest ma räägin, jah, te aktsepteerisite eh, eh, üht Rahvapartei eh, muudatusettepanekut, kuid see oli seot-, see jagas teie seisukohta, kuid niisuguseid muudatusettepanekuid, mis ei kajastanud sajaprotsendiliselt teie seisukohti, need te ütles, lükkasite tagasi. Te unustate, et asjadele tuleb läheneda targalt ning jah, tõepoolest, me peaksime avalikustama võimalikult palju, kuid me ei pea avalikustama seda kõike, mida teie tahate avalikustada. Uh, for... nüüd ma annan sõna härra Purgile, kes teeb kokkuvõtte härra juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada eh, proua Infeldti, kes rõhutas seda, kuivõrd oluline on eh, eh, usalduse tekkimiseks ja avalikkuse kaasamiseks läbipaistvus. loomulikult on see komisjoni nõukogu ja parlamendi ülesanne, et nad tagaksid niisuguse läbipaistvuse, see on ühine vastutus ning see toob mm, endaga kaasa eh, ka eh, ühe kõige eh, tähtsama menetluse sellel puhul, see on juurdepääs dokumentidele Eh, järjest rohkem dokumente eh, muudetakse avalikuks kodanike jaoks, näiteks eh, komisjon saab aastas rohkem kui kuus tuhat lisapäringut aastas. see tähendab, et kodanikud oskavad kasutada oma õigust ning järjest suureneb dokumentide arv, mida palutakse suhteliselt vähe eh, dokumente eh, saab keelava vastuse. komisjon on igatahes eh, absoluutselt valmis rakendama juurde seda õigusakti, mis võimaldab juurdepääsu dokumentidele nii palju kui võimalik. seesama käib ka nõukogu ja Euroopa Kohtu kohta. Euroopa Kohus on oma lahendites seda teemat edasi arendanud siin räägitakse palju, eh, siin räägiti palju ka kolmepoolsetest kohtumistest ja kolmepoolsete kohtumiste puhul on vaja leida just õige läbipaistvuse tase. komisjon eh, toetab eh, seda üldist eesmärki, et teha õigusloomeline protsess eh, läbipaistvaks, aga on vaja tagada ka teatud tasakaal, tasakaal läbipaistvuse ja õigusloomelise protsessi tõhususe vahel ja meie komisjon on valmis läbi vaatama seda formaati, millega me teavitame iga-aastasest läbipaistvusest nii parlamendis, komisjonis kui nõukogus. E, komisjon e, e, on absoluutselt valmis seda teemat arustama seadusandliku Äh, võimu kahe äh, osa hoolega. homme toimub äh, meil sellel teemal hääletus ja nüüd me läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on härra Valesa raport, mis puudutab petitsioonikomisjoni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tegevust ning kõigepealt ma annan